teile veel väga toredat viibimist siin Euroopa Liidu pealinnas. ja nüüd edasi hääletuste selgitused. neurogeneratiivsed haigused. härra Kontis, palun. härra Kontis on aga siit kojast lahkunud. siis jätkame

ungari keeles. Eh, Euroopa Ombudsmani raport ei peegelda neid kogemusi, mida mina olen olnud tunnistajaks Ungaris inimõiguste aktivistide tegevuse puhul. seal ei räägita kahe tuhande kuuenda aasta süü-, sügise sündmustest, kui Ungari politsei äh, ründas rahumeelseid demonstrante. Euroopa Liit vaikis ja Euroopa Liit vaikib maha ka asjaolu, et politsei endiselt kiusab nimetatud inimesi ja teeb seda ebaseaduslikult. ja selline Euroopa Liidu passiivne suhtumine on põhjustanud olukorra, kus kolmteist opositsiooniaktivisti on arreteeritud ja on praegugi vangistuses, kuna nad püüdsid äh, paljastada äh, Ungari valitsuse korruptsiooni. Nende inimõigusi on rikutud ja äh, Ungari valitsus on eiranud inimõiguste kaitset oma oponentide puhul, on läbi viidud ebaseaduslikke läbiotsimisi, äh, arvutid konfiskeeriti, äh, seejuures nende omanike õigusi eirates ja sellised korduvad sündmused leiavad aset ikka Euroopa Liidus ja see on ka põhjus, miks ma hääletasin selle raporti vastu. suur tänu, kallis kolleeg, ähm, selle istungi protokoll on teile saadaolevalt järgmine kord, kui tuleme täiskogu osaistungjärguks kokku. sinna lisatakse ka allakirjutatud resolutsioonid, me oleme täiskogu osaistungjärgu nüüd peatanud.